Äh, äh, dear colleagues. kallid kolleegid, mina kui õigusasjade komisjoni esimees tahaksin tervitada siin volinikukandidaat proua Vera Jourovat. tere tulemast Euroopa Parlamenti, proua Jourova ma tahaksin äh, tervitada siin ka härra Claude Moraest, kes on kodanikuvabaduste, õigusasjade ja siseasjade komisjoni esimees parlamendis. tere tulemast proua Vicky Fordile, kes on siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni äh, esimees. proua Peeres äh, on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimees ning tere tulemast kõikidele äh, komisjoni liikmetele, kes on siis kokku tulnud äh, kõikidest komisjonidest, kes selle ühiskuulamise on korraldanud. proua Jourova on äh, minu kaasmaalane ja seega ma tahaksin vältida teatavat äh, kohatust võib-olla tulevikust, tema nimi on nimelt täps-, proua Jourova, mitte proua Žourova, Džurova, aga nime hääldatakse Jourova ja loodetavasti proua volinikukandidaat on minu selle märkuse eest mulle tänulik. proua Jourova on väga laia portfelli eest vastutama pandud, puudutab see tsiviilõigustikku peaasjalikult, mille eest vastutab minu komisjon selles vallas on uue mandaadi ajal tulemas väga palju uusi ettepanekuid, näiteks ähm, piiriülesed äh, alimendid, seda süsteemi tuleks kaasajastada või vähemalt üle vaadata. uus volinik hakkab vastutama ka äriõiguse eest, ähm, selle osas on ka parlament suurt huvi üles näidanud, eriti ettevõtte sotsiaalse vastutuse kontekstis vastavalt äh, kodukorrale komisjoni heaks kiit-, kiidu osas vastavalt kuueteistkümnendale lisale hindab parlament volikondi, volinikukandidaate nende üldise asjatundlikkuse, Euroopale pühendumise ja isikliku sõltumatuse alusel. ta hindab äh, ka volinikukandidaadi teadmisi kavandatud vastutusalal ja nende suhtlemisoskust enne seda kuulamist vastas voliniku kandidaat kirjalikult äh, talle esitatud küsimustikule. kõikides keeltes on eraldatud, äh, on jagatud välja vastused. kuulamine näeb välja järgmiselt. kõigepealt volinikukandidaadil pak-, palut-, antakse võimalus teha avasõnavõtt. see ei tohiks kesta kauem kui viisteist minutit. kohtumise lõpus on tal aega viis, viieks minutiks äh, kuulamine kokku võtta. esimeestel on võimalus teha lõppkokkuvõtted kahe minuti jooksul. pärast sissejuhatust on meil aega neljakümne viieks küsimuseks. Need on jagatud kolmeminutilisteks plokkideks. üks minut on ette nähtud küsimuse esitamiseks ja kaks minutit vastuseks e-, ei ole võimalikud sellel kuulamisel ei jätkuküsimused ega ei ole ka avatud mikrofoni vooru ma paluksin nii küsimuse esitajatel kui ka volinikukandidaadil ajakavast kinni pidada. kokku on lepitud äh, see, et küsimused esitavad äh, siis komisjonid järgmises järjekorras. kõigepealt õiguskomisjon, kodanikuvabaduste õigusküsimuste ja siseasjade komisjon, siis äh, siseturukomisjoni liikmed ja naisõiguste komisjoni ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmed Äh, peale seda. suuline tõlge on võimaldatud täna kõikides ametlikes keeltes, kõnelejatel on lubatud rääkida oma keeles, seega palume aga mitte liialt kiirustada. annaksin nüüd aga sõna härra Moraesele. siiski äh, protseduuriline küsimus. Thank you very much, Mr President. suur tänu, härra esimees, mul on üks küsimus võib-olla on siin tekkinud segadus, kuid sotsiaaldemokraatide ettevalmistusele öeldi, et libe komisjoni küsimused tulevad kõigepealt ja juurikomisjon teisena, niimoodi on see ka kõne järjekorras ette nähtud, kes otsustas, et see nüüd on ümber tõstat-, tõstetud, miks ja, ja, ja, ja kes, mis pädevuse all otsustas selle? Uh, there has been yesterday an agreement härra Svoboda, eile lepiti kokku selline küsimuste esitamise järjekord. see oli kokkulepe, mis saavutati fraktsioonide vahel. Thank you, so uh, Mr President Moraes, you have president Moraes, teil on nüüd kolm minutit uh,. So uh, let me, let let me give the fifteen minutes uh, to the commissioner. härra Moraes ei võta sõna, viisteist minutit kõneaega proua Jourovale